ja ma loodan, et ka tulevikus saame teha koostööd selles olulises küsimuses ka komisjoniga, tegemist on riigiga, kes on meile nii lähedane ja loodetavasti saame tegutseda nendega solidaarsuses. suur tänu, proua Harms, ütleb president ja järgmisena Euroopa konservatiivid reformistide nimel härra Koval, poolteist minutit. Eh. suur tänu, härra president